hüva. sel ajal, kui kõik oma kohtadele asuvad, väike teade seoses komisjonide osalusega artikkel kuuskümmend üheksa TR teatan neljapäeval on meil soovitud äh, hääletusi kuue NGL, ALDE, FTD ja ECR-i poolt seoses kuldkomisjoni, komisjoni otsusega alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi audiovisuaalmeedia teenuste osas, raportöör on Sabine Verheyen ja, ja samuti Petra Kammerevert. ning hääletus kuldkomisjoni otsuse üle toimub homme. seoses Inta, Itre, Imko, Peš ja Liibe komisjonide otsustega alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, ei ole mul, mulle esitatud hääletustaotlusi. komisjonid võivad seetõttu läbirääkimisi alustada. nüüd on päevakorras G7 kohtumise ettevalmistamisega seotud komisjoni ja nõukogu avaldused, sõna saab kõigepealt volinik Katainen. Honorable president, honorable